siis loeme meie protokolli vastuvõetuks. esimene päevakorrapunkt on nõukogu ja komisjoni avaldused tasuta toiduabi programmi kohta. ja äh, paistab, et kolleegid, kes siin viipavad, soovivad osaleda vaba mikrofoni voorus, paneme need kolleegid kirja, aga nüüd anname sõna äh, esimesele kõnelejale arutelu arutelus, kelleks on äh, minister Savitski, palun. suur tänu, härra juhataja. austatud parlamendiliikmed ma tänan teid, et võtsite selle küsimuse tänasesse päevakorda. tegemist on olulise osaga Euroopa solidaarsusest ja see on otseselt seotud meie vastutusega vaeste inimeste eest Euroopas, meie ühiskonna nõrgemate isikute eest ja nende isikute ees, kes sageli vastupidiselt nende soovile ühiskonnast tõrjutakse. ja tahaksin tänada teid edusammude eest selles toimikus kahe tuhande kümnendal aastal Euroopa Parlament võttis vastu härra Šekerski äh, raporti ja kahe tuhande üheteistkümnenda aasta äh, juulis kutsus Euroopa Parlament oma resolutsiooniga üles äh, olukorda kiirelt lahendama ja Euroopa Parlament nõudis, et programm saaks jätkuda ka tulevikus. see tasuta toiduabi programm on väga oluline meie jaoks, umbes kaheksakümmend miljonit inimest saavad sellest programmist kasu, mitte ainult töötud inimesed ja kodutud, aga ka sisserändajad, vanem elanikkonna osad, inimesed, kes ühel või teisel põhjusel on sattunud olukorda, kus neil on raske toime tulla, sinna hulka võivad kuuluda ka suured perekonnad või ühe vanemaga äh, perekonnad, kakskümmend miljonit äh, last elab Euroopas vaesuses. ma tean, et tuhanded äh, abiorganisatsioonid püüavad neid inimesi aidata, sajad tuhanded vabatahtlikud äh, teevad seda tööd ja jagavad toitu. sageli on tegemist noorte inimestega, kes seeläbi õpivad ka teisi aitama. kakskümmend aastat on see programm suutnud meie ühise põllumajanduspoliitika eesmärke täita, kuid see programm on aidanud ka tugevdada meie kodanikuühiskonda ja toetada sotsiaalset arengut Euroopa Liidus. toiduabiprogramm aitab Euroopal saavutada ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärke, miljonid kodanikud, miljonid äh, abiorganisatsioonid ootavad praegu Brüsselilt ja Strasbourgilt rohelist tuld ja paljud äh, tõenäoliselt jälgivad tänast arutelu. toiduabiprogramm äh, lubab äh, pakkuda inimestele sekkumisvarusid läbi tunnustatud organisatsioonide, kes aitavad kõige rohkem abi vajavaid inimesi. viimaste aastate jooksul on ühine põllumajanduspoliitika tõsiselt muutunud ja äh, sekkumisvarud ei ole enam üks osa meie turukontrolli vahenditest. ja mõningate toodete puhul on see olnud väga piiratud. suur osa toidust on tulnud osta turult selleks, et toiduabiprogrammi elus hoida ja on tekkinud oht, et kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal on varude määr veelgi piiratum kui eelmisel aastal ja täna tahaksin teile öelda, et eesistuja kavatseb teha tööd kompromissi saavutamiseks komp- ja see kompromiss peaks võimaldama toiduabiprogrammil jätkuda täiel määral. nõukogu ja suurem osa liikmesriike toetavad toiduabiprogrammi, aga on siiski ka blokeeriv vähemus, kes on selle vastu. riigid, kes on toiduabiprogrammi vastu, kasutavad erinevaid argumente oma seisukohtade põhjendamiseks. suurem osa neist ütlevad, et tegemist on sotsiaalpoliitika programmiga ja sotsiaalpoliitika kuulub liikmesriikide pädevusse. Nad ütlevad, et Euroopa Liit ei peaks toetama nõrgemaid ühiskonnaliikmeid Euroopa Liidu eelarvest. minul on selliseid argumente, selliste argumentidega väga raske leppida, ma ei tahaks neid liikmesriike kritiseerida, sellepärast et äh, nii ei peaks eesistuja tegema, kuid äh, sõna solidaarsus äh, tähendab äh, nende aitamist, kes kõige rohkem abi vajavad. selles programmis osaledes ei tohiks me unustada, et tegemist on vabatahtliku programmiga. nagu komisjon on öelnud, puuduvad igasugused juriidilised ja eelarvelised takistused programmi jätkamiseks meil on viissada miljonit euros aastas eraldatud Euroopa Liidu eelarves. selleks programmiks programm läheb igale Euroopa Liidu kodanikule maksma umbes ühe euro aastas. volinik Solos on juba korduvalt öelnud, et Euroopa Kohtu otsus kolmeteistkümnendast aprillist kaks tuhat kümme ei ole poliitilistele otsustele takistuseks viis äh, kuud hiljem esitas komisjon muudetud äh, juriidilise dokumendi ja selle teksti vastuvõtmine äh, lahendaks meie toidu turult ostmise probleemi. ja see tähendab seda, et praegusel hetkel on pall nõukogu ja parlamendi väljaku poolel ja selle programmi vastu olemiseks puuduvad igasugused juriidilised põhjused ja Äh, need, need liikmesriigid, liikmesriikide õlul on vastutus äh, nende, selle programmi eest. kui me selle programmi kõrvaldame, siis äh, me ei juuri kuskilt vaesust välja. me ei saa käituda nii, nagu me oleksime haiged, kes probleemi eitamiseks lihtsalt murravad kraadiklaasi pooleks. nagu te teate, komisjon on teinud ettepaneku rahastamise tasuta toiduabiprogrammi rahastamise üleviimisest rubriigist üks rubriiki kaks. programm sobib paremini kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia alla. komisjon esitab uue õigusloomelise ettepaneku kahe tuhande neljateist, mis peaks algama kahe tuhande neljateistkümnendast aastast ja loodetavasti kõik liikmesriigid toetavad tasuta toiduabiprogramme. loomulikult sellest programmist üksi ei piisa, et vaesust välja juurida, kuid programm saab siiski aidata vaesuse vähendamisele kaasa. isegi rikkaimates liikmesriikides on inimesi, kellel, kes seisavad silmitsi raskustega ja vaesus ei puuduta mitte ainult äh, linnakodanikke, vaid äh, on levinud ka väiksemates linnades ja alaarenenud äh, maapiirkondades. majanduskriisi tingimustes ja tööpuuduse kasvades on üha rohkem inimesi, kes ei suuda ots otsaga kokku tulla, keegi peab neid aitama ja Euroopa Liit peaks neid aitama ja seetõttu oleme võtnud selle küsimusega äh, septembri põllumajandusministrite kohtumise päevakorda. Poola eesistuja on algatusel toimus äh, avalik arutelu sel teemal, kõikidel kodanikel oli võimalus debatist osa saada läbi interneti. ja paraku on meil olnud kolm aastat juba Äh, tupikseis nõukogus äh, ja sellest on äärmiselt kahju, äh, kuivõrd toiduhinnad tõusevad juba aastaid ja paistab, et väga paljud poliitikud on lihtsalt unustanud, mida tähendab ligimestevaheline solidaarsus. toiduabi küsimus tõenäoliselt kerkib päevakorda ka oktoobri sotsiaalministrite kohtumisel, kinnitan teile, lugupeetud parlamendiliikmed, et nõukogu annab endast parima, et olemasolevatest äh, kahepoolsetest äh, lepingutest lähtuvalt äh, nende liikmesriikidega, kes on toiduabiprogrammile vastu, katsume me leida lahenduse ja katsume leida lahenduse peaministrite ja põllumajandusministritega läbirääkimisi pidades. ma tean, et mõned inimesed arvavad, et seitsmeteistkümnendal ja kaheksateistkümnendal oktoobril tuleks sellest küsimusest äh, rääkida ka ülemkogus ja sellekohane kiri on saadetud ka president Van Rompuyle. austatud parlamendisaadikud, äh, eesistuja teab, et äh, parlamendikoda toetab komisjoni ettepanekut ja me võin kinnitada teile, et meie mobiliseerime kõik oma väed selleks, et ka nõukogu seisukohta mõjutada ja et nõukogu seisukoht oleks jaatav. viimaste eesistumiste käigus ei õnnestatud, ei õnnestunud sellest tupikseisust välja tuua, kuid loodan, et minu juhtimisel saavutame siiski edu. tahaksin täna Euroopa Parlamenti, Euroopa Parlamendi saadikuid toetuse eest tasuta toiduabi programmile aga pöördun teie poole ka abipalvega. kasutage oma mõjuvahendeid oma valitsuste juures, oma liikmesriikide parlamentide saadikute seas, kes on võib-olla mingil ühel või teisel põhjusel tasuta toiduabi vastu. tasuta toiduabi programm on suurepärane näide Euroopa Liidu vastutusest ja vastutustundest kõige suuremate abivajajate suhtes Euroopa Liidus. Euroopa Liidus on miljoneid inimesi kes teavad, et et rasketel aegadel Euroopa Liit ei jäta neid üksi, et nad võivad loota Brüsseli ja Strasbourgi peale ja ma ei kujuta ette, kuidas on võimalik, et see programm võiks hääbuda. see ei oleks mitte ainult Euroopa Liidu kuvandi seisukohast halb, vaid see oleks halb meile kõigile ka isikutena suur tänu. suur tänu ja nüüd komisjoni nimel saab sõna volinik Tšolos, palun. suur tänu, härra president, daamid ja härrad. tegemist on väga olulise teemaga, mis on väga aktuaalne. toiduabiprogramm kõige vaesematele, mille üle me täna arutame. me teame, et pärast suurt majanduskriisi on nende inimeste arv, kes sellest programmist abi saavad, oluliselt kasvanud. heategevate organisatsioonide statistika tõestab seda. kakskümmend viis aastat on meil juba programm, mis tõendab selle programmi vajalikkust nelisada nelikümmend tuhat tonni toiduabi on, jagatakse välja igal aastal ja kaheksateist miljonit inimest saavad abi sellest programmist igal aastal keskmiselt. meil on olemas toimiv programm, kuid mõned tahavad, et see programm ära kaotataks ja seda just nüüd, kui meil on seda rohkem vaja kui kunagi varem. ma tahan olla väga selge siinkohal, juriidilised ja finantsaspektid, mis aitavad programmil jätkuda, neid saab lahendada kahe tuhande kaheteistkümnendaks ja kolmeteistkümnendaks aastaks. puudu jääb poliitilisest tahtest. ka siin tahan olla väga konkreetne, me ei saa peita mahtuda Euroopa Kohtu otsuse taha. kohtuotsus ei äh, sea kahtluse alla selle programmi võimalusi, vaid see seab kahtluse alla juriidilise aluse, mida tuleb aktualiseerida ning poliitilised institutsioonid peavad otsustama selle õigusliku aluse muutmise üle. selles mõttes on äh, Euroopa Komisjon teinud selgelt oma valiku, sest pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat on juba ette nähtud uued äh, uue finantsraamistiku raames äh, sisse viia see programm, see sisse viia oma poliitilisse programmi mahuga kaks koma viis miljardit eurot aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kolmteist. praegu kaks tuhat kaksteist ja kaks tuhat kolmteist, mis on kõige kiireloomulisemad küsimused, siin arutleb nõukogu komisjoni otsuse üle kahe tuhande kaheksandast aastast peale ning mille üle arutatakse ka komisjonis kahe tuhande kümnendast aastast peale püüab piirata varude ostmist turgudelt ning kahe tuhande neljateistkümnendal aastal on meil uus õiguslik alus ühtekuuluvuspoliitika raames. nagu härra Saviski juba ütles, kui selline otsus ei tule nõukogu poolt, sest parlament on siin juba oma seisukohta väljendanud, siis kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta raamistik peegeldab eelmise aasta oma ja kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ei ole meil mingisugust raamistikku, sellepärast et meil on siin kindlasti mõjud turgudel ning praeguse õigusraamistiku raames, kui seda ei muudeta poliitiliste otsustega, mida nõukogu peaks võtma, siis me ei saa isegi ühte eurot anda kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal sellele programmile ma tahaksin tänada teid teie pideva toetuse eest ning ka teie hiljutise resolutsiooni eest, mis pärineb seitsmendast juulist, mis äh, tahab leida kokkulepet, et jätkata seda programmi. ma olen ka teadlik, et suur osa teist on äh, väljendanud oma soovi, et seda programmi rahastataks ka edasi sajaprotsendiliselt ühenduse eelarvest. siin olen ma väljendanud oma paindlikkust, et luua tingimused, nii et kõik soovivad liikmesriigid saaksid siin osaleda. olen seda öelnud ka nõukogule, et ma olen valmis näitama seda paindlikkust üles, kui nõukogu leiab, kui nõukogus leiab see otsus enamuse toetuse kahekümnendal septembril võeti vastu nõukogus otsus ning praegu püüab nõukogu leida alternatiive, et olukorda edasi viia ning leida õiguslik alus nii poliitilise äh, sotsiaalpoliitilises plaanis kui ka ühtse põllumajandusmajanduspoliitika raames, nii et me saaksime edasi minna ja loodan, et äh, nõukogus praegune äh, olukord lahendatakse püüame leida kiire lahenduse, sellepärast et praegu on meil võimalus näidata veel kord, et Euroopa ei ole mitte Brüssel või Strasbourg, vaid et Euroopa on kõikjal ja ma arvan, et me ei peaks tagasi kohkuma selle väljakutse ees, näidata, et Euroopa on kõikjal, ma olen veendunud, et te toetate alati seda ideaali, seda põhimõtet ja kõiki konkreetseid ettepanekuid, mis näitavad Euroopa kodanikele Euroopa olemasolu koha peal. suur tänu ja nüüd anname sõna fraktsiooni nimel kõnelejatele. kõigepealt härra Sikirski, palun, Rahvapartei nimel. suur tänu härra president, härra minister, lugupeetud daamid ja härrad. see kriis on kestnud juba kaua ja paljude kodanike elutingimused on halvenenud silmnähtavalt. tööpuudus kasvab, väga paljud tööl käijad saavad vähem palka, toiduainete hinnad kasvavad, vaesus kasvab. paljud peavad suu kõrvalt kokku hoidma selleks, et osta ravimeid paljud äh, töötajad, aga ka töötud saavad tasuta toiduabi. meil on kaheksateist miljonit inimest Euroopas, kes elavad kas vaesuspiiril või allpool vaesuspiiri. mida peaks Euroopa Liit nüüd tegema, kuidas aidata neid inimesi ja kuidas üldse Euroopa Liit praegusel hetkel saab toiduabi vähendada? ühise põllumajanduspoliitika raames on meil üha vähem sekkumisvõimalusi, meil on üha vähem toitu, toitu äh, varuna salves, samal ajal aga inimestel ei ole võimalus raha äh,, ei ole võimalust ja raha toitu osta. me oleme siin rääkinud juba palju sellest küsimusest ja äh, on öeldud, et meil see küsimus tuleb lahendada. miks ei arvestata rahvasaadikute häälega? sellest on väga kahju. kui suur on Euroopa Liidu usaldusväärsus, kuidas on võimalik Euroopa Liidu esindajate sõnu, kui räägitakse küll võrdsetest võimalustest ja solidaarsusest, aga seda pole näha. vaesusevastane võitlus on osa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast mul on väga hea meel, et komisjoni president täna hommikul oma kõnes Euroopa Liidu olukorra kohta ka selle küsimuse tõstatas. kutsun üles kõiki rahvasaadikuid ja valitsuse esindajaid, kes soovivad seda programmi kärpida, nüüd on teil viimane aeg oma arvamust muuta mitmeaastane finantsraamistik aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend näeb ette, et programmile on ette nähtud kaks koma viis miljardit eurot, seda on vähem kui siiamaani. siiamaani oli igaks aastaks ette näidatud viissada miljonit, nii et praegu on ette nähtud kolmekümneprotsendiline kärbe. uues finantsraamistikus oleks meil vaja neid vahendeid kohandada Te ületasite oma kõne, sellepärast võtsin teilt ära mikrofoni, ütleb härra president ja nüüd härra Kapolas Santos järgmisena, palun. suur tänu, härra president, härra volinik, härra minister, kallid kolleegid. tänane arutelu, mida, millel ka mina täna osalen, peaks jääma pidamata. juba terve talupoja mõistuse ja solidaarsuse pärast tuleks see olukord lahendada Euroopa on heaolu, vabaduse ja õigusriigi põhimõtetel põhinev ala, aga samal ajal neliteist miljonit inimest ei saa endale lubada toiduaineid, neil ei ole võimalik kõhtu täis süüa ja üle neljakümne miljoni inimese said eelmisel aastal toiduabi. suure tõenäosusega sel aastal olukord ei parane, sellepärast et üha rohkem inimesi on sattunud äh, äh, probleemide kätte, kas siis tööpuuduse pärast või vaesuse pärast. kuus äh, liikmesriiki on praegusel hetkel toiduabiprogrammi jätkamise blokeerinud ja ei lase toiduabi anda nii palju kui eelnevatel aastatel. härra volinik üritas leida juriidilist lahendust sellele patiseisule. nõukogu ei näita üles äh, vastutust sotsiaalküsimustes. see on täiesti vastuvõetamatu olukord põllumajandusministrite nõukogu viimane otsus tuleb äh, tagasi lükata. järgmisel põllumajandusministrite kohtumisel peaks Poola minister kohe kindlasti selle küsimuse lahendama. tundub, et reaalsusest ei saa mitte kõik ministrid aru. suur tänu, järgmisena härra George Lyon, kaks minutit suur tänu, härra president, volinik. me oleme täna väga raskes olukorras, mis puudutab seda programmi minu meelest ja ma tahan olla siin väga selge, ma usun, et tegemist on programmiga, mis kuulub sotsiaalpoliitikasse ja mitte põllumajanduspoliitikasse ja ma arvan, et me peaksime minema veel kaugemale ja meil see peaks olema rahvuslik vastutus, sellepärast me toetame komisjoni ettepanekut pärast kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks, mis otsib lahendust pikaks ajaks, selle asemel, et lihtsalt äh, eelarverida vahetada, kuid järgmise kahe aasta jooksul on see programm täiesti vastuvõetamatus olukorras. meil on vaja leida kiire lahendus. risk on selge. käes saadav oleval raha väheneb, kui äh, nõukogu ei äh, deblokeeri praegust olukorda. seega ei ole vastuvõetav, et see juhtuks kahekümne esimese sajandi Euroopas ja kriisi ajal on eriti oluline, et me ergutakse nõukogu võtma oma kohustusi tõsiselt. sõltumata sellest, kas te arvate, et see programm peaks olema riiklik või sots-, kuuluma sotsiaalpoliitikasse, on meil kohustus liikuda edasi, et probleem lahendada järgmise kahe aasta jooksul, et leida ülemineku lahendus kaheks järgnevaks aastaks ning nõukogu peaks koostööd tegema komisjoni ja parlamendiga, et lõpetada see ummikseis, meil on vaja tugev alus pikaajaliseks lahenduseks ning on täiesti vastuvõetamata, et vaesed inimesed peaksid jääma selle olukorra lõksu, kus nõukogu ei ole võimeline leidma ühtset suunda. nüüd on aeg võtta oma kohustusi tõsiselt ning koostööd teha komisjoni ja parlamendiga ning leida kiire lahendus, mis tagab eh, selle, et need, kes vajavad kahe tuhande kaheteistkümnendal, kolmeteistkümnendal aastal seda programmi, eh, nende vajadused saaksid rahuldatud. suur tänu, härra Laian ja nüüd ECR fraktsiooni nimel poolteist minutit, härra Nikolson, palun <coughs> suur tänu, president, lugupeetud volinik, minister. nii nagu eelkõneleja, tahaksin öelda, et minu meelest me oleme väga raskes seisus äh, selles küsimuses. ma saan aru, et äh, tasuta toiduabi on aidanud üle kaheksasaja, äh, kaheksateistkümne miljoni inimesi ja Äh, see on olnud väga kasulik äh, üle kogu Euroopa Liidu paljude aastamiste, aastate jooksul, aga samas äh, rahaliste vahendite eraldamine on sageli olnud küsimärgi all. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta varud on tõenäoliselt piiratumad kui kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta varud, ütles minister ja see on tõsi. me teame, et toiduainetega kindlustatus ei ole selline, nagu see on olnud varem ja see on väljakutseks meile kõigile. aga Äh, nagu ka eelkõneleja, ma pean äh, seadma küsimärgi alla seda, kas need rahad peaksid tulema sotsiaaleelarvest äh, või põllumajanduse eelarvest. ma arvan, et me peame ka leidma õige lahenduse, sellepärast et me ei saa lihtsalt üritada asjast mööda hiilida, oluline on see, kust need rahad tulevad, milline fond peab seda maksma ja ma tahaksin volinik Tšoloselt küsida, kas, kas need kas see fond on äh, tõhus, me kõik teame, kuidas palju toitu raisatakse ja kas äh, see lähenemine, millest me räägime, on praegu parim lähenemine. ma tean, et äh, kogu Euroopa Liidu üle varitseb vaesuse risk ja ma tahan aidata, ma tunnistan seda vajadust aidata, aga ma loodan, et sellele probleemile leitakse lahendus, ma usun, et see lahendus leitakse, põllumajandusministrid peavad lahenduse leidma, me ei saa selle probleemi ees silmi sulgeda, kuid ma arvan, et praegu me ei, võib-olla ei lahenda seda probleemi kõige õigemalt. suur tänu ja nüüd äh, kaheks ja pooleks minutiks äh, saab äh, sõna härra Proodeli. aitäh! vaeste hulk kasvab ainult Euroopas üle neljakümne kolme miljoni inimese vajavad toiduabi. kuus liikmesriiki tahavad kahjuks lõpetada toiduprogrammi ilma mingisugust lahendust pakkumata. Ühendkuningriik, Hollandi, Tšehhi ja teised riigid tahavad seda teha muidugi on meil siin Euroopa Kohtu otsus ja sellest tuleb kinni pidada, kuid härra volinik, meie fraktsioon pöördus teie poole eelmisel aastal ja te tegite ettepanekuid programmi säilitamiseks. me, kuid niipea, kui miljonid inimesed sõltuvad programmist, siis me ei saa seda eelarvet lihtsalt jagada neljaks, kui me midagi ära, aasta lõpuks ära ei tee siis üle saja kolmekümne miljoni euro jääb meie programmist puudu ja eh, riigid ei suuda seda jätkusuutlikkust tagada. me peame näitama üles solidaarsust, me ei tohi lasta vastutustundetutel valitsustel abi ära võtta, sest küsimus on ellujäämises. vastusevastane võitlus ja alatoitlus nõuavad ka ühtse põllumajanduspoliitika reformi. me peame muutma oma tootmist selleks, et äh, lähendada toiduabi rahvale, eriti neile, kes kellel on õigus tasakaalustatud toitumisele, see lubab meile seda, et vähem eurooplasi vajab toiduabi. nõukogu peab tulema mõistuse juurde tagasi ja need äh, ja tagama toiduabi neile, kes seda vajavad Mhm. me, kutsun teid üles, tulge tagasi mõistliku käitumise juurde. kas me peame tegema selgeks Euroopale, et me peame muutma oma loogikat, kui asi puutub äh, pankade puutmisse, siis äh, leiti lahendused, kui asi puutub toidupankadesse, siis ei ole enam kedagi. parlament on eelmine kord, ütles eelmine kord väga tugevalt, et eh, inimesed on olulisemad kui finants ja aeg on seda üle korrata. igal juhul peame olema väga valvsad ja me kindlasti eh, tuletame seda teile meelde konstruktiivselt. suur tänu ja nüüd QNGL fraktsiooni nimel saab üheks minutiks sõna proua Gabriela Zimmer, palun kannatavaid inimesi, kannatavatele inimestele tuleb anda võimalus oma kodanikuõigustest osa saada. eile rääkisime me toiduainete tarnekindlusest äh, kolmandates riikides ja täna tuleb meil tegeleda sellega, et Taani, Rootsi, Ühendkuningriigi, Tšehhi, Saksamaa valitsused äh, kärbivad teadlikult äh, toiduabile määratud raha. nelikümmend kolm miljonit inimest ei saa kõhtu täis süüa Euroopas. üheksateist miljonit inimest sõltuvad tasuta toiduabiprogrammist. kahe tuhande kümnendal aastal oli vaesuse vastase võitlemise aasta ja me äh, meil Saksamaal öeldi, et meil on vaja leida uut julgust võitlemaks vaesuse vastu. kui vaadatakse statistikaid, siis igaüks peaks ise olema nii palju julge, et ta hakkab aitama neid inimesi, kellel ei ole võimalik õhtu täis süüa. suur tänu! suur tänu! suur tänu, kallis kolleeg! ja nüüd äh, mitteühinenute nimel härra Stojanov, palun! Благодаря, господин председателю suur tänu, härra president. esimene õppetund, mis ma sain ülikoolis, oli see, et tasuta lõunasööke ei ole. kaks koma viis miljonit äh, Bulgaaria äh, pensionäri saavad sada viiskümmend eurot pensioni ja pärast seda, kui nad on kõik vajalikud äh, maksud maksnud, ei ole neil enam raha toidu jaoks. me peame maksma ühe euro igaüks, et seda toiduabiprogrammi rahastada, kuid need bulgaarlased on juba andnud kaks koma viis miljonit eurot sellesse programmi. pealekauba sel selline pro-, see programm ei tööta Bulgaarias, ma arvan, et see programm peaks jätkuma ma kutsun üles härra volinikku ja komisjoni tagama selle programmi ligipääsetavust kõigile Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikele. aitäh, et te äh, proua Zimmer, et te kutsusite üles olukorda edasi viima ja küsimus on nüüd selles, millised on need liikmesriigid, kes äh, seda olukorda peavad aitama edasi viia. suur tänu ja nüüd äh, tuleme registreeritud kõnelejate juurde, kõigepealt kaks minutit, härra Albert Tess Rahvaparteist, palun. suur tänu, härra president, härra volinik, härra minister, kallid kolleegid Teie, härra volinik ja teie minister olete selle poolt, et toiduabi antaks abivajajatele edasi. me kuulsime, et selleks on vaja poliitilist otsust. vastutus selles tähtsas küsimuses on aga põhiliselt liikmesriikide pädevuses. ei ole vastuvõetav see, et inimestel Euroopas ei ole piisavalt süüa meie liikmesriikide sotsiaalseks vastutuseks on tagada piisav toit kodanikele. Saksamaal on seadus, mis ütleb, et kõikidele Saksamaa Liitvabariigi kodanikele tuleb tagada piisav toit. nüüd on meil muudatud äh, reegleid, sekkumisvahendeid on muudetud ja praegusel hetkel äh, Eh, toimi, ei toiminud programm enam nii, nagu lepingus on paika pandud reeglid. ma saan aru, et meil tuleb vastus leida sellele küsimusele ja meil tuleb abivajajaid Euroopa Liidus aidata, kuid ma toonitan veel kord, et sotsiaalne poliitiline vastutus on liikmesriikide kätes. võib-olla peaksime mõtlema selle üle järele, et kas oleks parem Euroopa programmi asemel käivitada programmid liikmesriikides. ja sotsiaalvaldkonna kaudu võiksime siis Brüsselist äh, tagada nende programmide rahastamine. niimoodi oleks võimalik Euroopa solidaarsust äh, näidata ja jätkata programme ning Rahvapartei kohe kindlasti aitab leida lahendust abivajajate probleemile. ma käisin Brasiilias natukene aega tagasi ja noored brasiillased palusid meid, eh, eh, kui me söömas käisime, et palun see, mis teil taldrikule järele jäi, kas me võiksime selle ära süüa, see oli minu jaoks täiesti uskumatu kogemus. minu jaoks oli täiesti õudne see, et inimesetel ei ole piisavalt süüa, nii et sellist olukorda ei tohi Euroopa Liidus lubada. suur tänu, järgmisena Paolo de Castro, poolteist minutit. suur tänu, härra president. kallis kolleeg Sikirski, härra Tšulos, toiduabi jagamine abivajajatele on väga tähtis eriti selleks, et kõige vaesemad ühiskonnakihid äh, saaksid iga päev kõhu täis süüa. meie põllumajanduspoliitika oli varem edukas, nelisada nelikümmend miljonit, neljasaja neljakümne miljoni eest jagati toitu. samas nüüd on aga olukord muutunud raskemaks, sellepärast et on väga palju lapsi, kellel ei ole tagatud piisavalt toitu ja nüüd üritatakse seda programmi lõpetada, äh, seal on kuus riiki nõukogus, kes seda teevad, me teame, äh, milline on Euroopa kohus selle kohta, me peame kohtuotsust arvestama, kuid me ei tohi seda programmi lihtsalt niisama lõpetada. üle viiesaja miljoni euro antakse välja toiduabiks äh, teistes riikides kakskümmend miljonit läheb USA-sse, sellepärast tahaksime üles kutsuda Poolat kui eesistujamaad äh, midagi ära tegema. tänan Poolat, et ta selle küsimuse on tõstatanud, sest meil tuleb lahendus leida sellele küsimusele. suur tänu, Paulo, ja järgmisena pooleteiseks minutiks härra Laiema Elvood. suur tänu härra president nelikümmend kolm miljonit inimest on vaesusriski piiril, nad ei saa igal teisel päeval osta endale liha, kala või, või linnuliha ja selle programmi blokeerimine on vastuvõetamatu. see näitab ainult üles bürokraatlikkust, ebakompetentsust, me ei ole sellisel juhul solidaarsed inimestega, kes sõltuvad nendest programmist. Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia üks eesmärke on ka vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamine Euroopa Liidus. toiduabiprogramm on konkreetne meetod, kuidas füüsiliselt vaesust vaesust vähendada ja teha seda tulemuslikult. kuid see ei tegele samas vaesuse põhipõhjustega, vaid rahuldab ainult nende hädavajadused. mõnikord peame seadma endale väikeseid eesmärke ja samal ajal vaatame ideoloogilisemalt pilti üldisemalt. väga paljud Äh, programmid ja eesmär- ja tegevused, mis on vaesusevastaseks võitluseks äh, äh, välja mõeldud konkreetselt, seda siiski ei tee. see programm suudab aidata üheksateistkümnendas liikmes, üheksateistkümnes liikmesriigis äh, mitmeid miljoneid inimesi, sellel on oma ja toiduahelad äh, välja töötatud, äh, toidu jaotusahelad ja selle abil aidatakse neid, kes abi vajavad. meil on vaja kainet mõistust ja kaastunnet Euroopa Liidu liidritelt, tervitan komisjoni ja eesistuja avaldusi. praegusel hetkel me ei peaks hakkama sinna poliitilisi mänge mängima selliste oluliste programmidega nagu tasuta toiduabi. suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Ida Figureido. suur tänu. me oleme juba korduvalt rõhutanud, kui oluline on tasuta toiduabi nendele inimestele, keda, kes seda vajavad. kaheksateist miljonit inimest kahe tuhande üheksandal aastal, nelikümmend kolm miljonit inimest Euroopa Liidus elavad äärmuslikus vaesuses ja, ja neil ei ole piisavalt toitu, sealhulgas ka lapsed ja ähm, nad peavad sobrama prügikastides, et leida ja prügikonteinerites, et leida toitu, mida neil pole kodus ja sellistes tingimustes viiesaja miljoni vähendamine saja, saja kolmeteistkümne miljonini kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ei ole vastuvõetav. vaesuse puhul ei piisa ainult kärpepoliitikatest. me peame meeles pidama seda, et mida Euroopa Parlament ütles oma resolutsioonis seitsmendal juulil, sealhulgas ka alampalga kokkulepe kuuskümmend protsenti, mis oleks kuuskümmend protsenti keskmisest palgast äh, liikmesriigis. suur tänu! suur tänu, Helga, ja järgmisena saab sõna Herbert Dorfmann kaheks minutiks. suur tänu, härra president, härra volinik, härra minister, kallid kolleegid! ma arvan, et keegi ei kahtle, et avalikkuse ülesanne on aidata inimesi, kes elavad allpool vaesuspiiri ja meie ülesandeks on hoolitseda selle eest, et ähm, Euroopa Liidu viissada miljonit kodanikku äh, oleksid piisavalt toiduga varustatud, sellepärast on seda programmi ka väga vaja. ma arvan, et praegusel ajal on tõesti ka tähtis kaastunnet üles näidata. meenutaksin teile, et natukene aega tagasi võtsime vastu siinsamas kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia, kus on paika pandud eesmärgis ka vaesuse vähendamine ja kui ma praegu vaatan, et seda programmi soovitakse siin lõpetada, siis see küll ei teeni meie eesmärkide täitmist. Ehm, toiduained kohe kindlasti ei muutu odavamaks, pigem kallimaks, kuid ma arvan, et see programm peaks olema tõesti vaesusevastase võitluse programm. liikmesriigid peaksid omavahel kokku leppima, kuidas seda teha, sest nemad on sotsiaalpoliitika kujundajateks nii nagu siin mainiti, teistes riikides USA-s on välja töötatud selge vahend, mille kaudu seda kõike kontrollida, nimelt äh, põllumajanduspoliitika kaudu me peaksime vähendama ületootmist ja võib-olla peaksime kasutama samu meetmeid nagu USA-s, sest äh, praegusel hetkel ühendus, ühenduse eelarvest läheb liiga palju vahendeid äh, ühisele põllumajanduspoliitikale. seepärast arvan mina, et tuleks alati finantsraamistiku progra-, äh, pro-, finantsraamistiku raames seda programmi uuesti avada. pikaajaliselt äh, tuleb meil, mõeldes Euroopa Kohtu otsusele, mõelda sellele, kas äkki oleks võimalik seda eesmärki teiste meetmetega äh, saavutada. suur tänu, härra Dorfmann! vabandust, ma katkestasin teid varem, sest arvasin, et teil on ainult poolteist minutit aega, järgmisena saab sõna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 takistada seitsmekümne viie protsendist programmi vähendamist. me oleme kõik näinud, et see tekitab mõistmatust ja meeleheidet rahva hulgas. organisatsioonid ja vabatahtlikud ja muidugi programmist kasusaajad on hämmelduses. see kahjustab Euroopa olukorda. Euroopa püüab äh, rahustada turge, nagu ka härra Barroso ütles, ja anname üha vähem abi kõige äh, rohkem kriisist mõjutatud inimestele tegemist on ebaõiglase olukorraga ning see on ka see sotsiaalse demokraatliku Hispaanias plahvatusohtlik. meil on oma kohustused, mida me peame võtma Euroopa riigid ja äh, Prantsusmaa, kes valab krokodillipisaraid selle teema üle. küsimus on siin poliitilisest tahtest, kui me tahame, et see, see teema edasi liiguks, siis me peame palju ära tegema. suur tänu ja nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna proua Desarnes. härra president, me näeme, et meil on euroala kriis ja toidukriis ja et siin on riiklik eh, egoism tagasi tulnud, liikmesriigid eh, on endasse tõmbunud ja solidaarsuspõhimõte, mis eh, oli Euroopa aluseks, on iga päev ohus. see ei ole vastuvõetav ja see on veelgi vähem vastuvõetav, sest see mõjutab kõige vaesemaid, neid, kes on kõige raskemas olukorras, need, kellel on vaja toiduabi saada heategevatelt organisatsioonidelt. praegu on neid üle kolmeteistkümne miljoni Euroopas. Euroopa ei või ja ei saa neid üksi jätta. härra volinik, te ise ütlesite seda väga õigesti, et öö, Euroopa Liit ei saa siin öö, mitte midagi tegemata jätta. me peame kõigepealt toetama kõige vaesemate väärikust, eriti olukorras, kus kriis rõhub meie kontinenti, kuid küsimus on ka meie institutsioonide väärikuses ja selles võitluses ütlen seda komisjonile ja ka nõukogu eesistujale, et te peate te teadma, et me oleme teie kõrval, me oleme siin kõik koos ja pühendunud sellele võitlusele, aitäh! suur tänu, proua de Sarnes ja järgmisena üheks minutiks sõna härra äh, äh, Patrick Le Jarek suur tänu, härra president. peale kõikide nende ilusate kõnede on meie Euroopa Liidu lipul kaks musta pleki. kõigepealt, kas me võime rahul olla nüüd sellega, et me ütleme, et vaesus üha kasvab Euroopa Liidus, et see on loomulik? ma arvan, et see näitab Euroopa ülim, ülima liberaalse suhtumise läbikukkumist ja peale selle ähvardab meid toidukatastroof, sest kui me tahame toiduabi ära võtta, nendelt vaestelt, eh, siis eh, samal ajal me peaksime seda tegelikult suurendama. millest me räägime? üle viiesaja miljoni euro on vajalik selleks, et anda süüa kaheksateistkümnele miljonile inimesele. meil on Äh, samas neljasaja neljakümne miljardi suurune päästeplaan pankadele ja meil on üha vähem põllumajandusvahendusteid, kuid alati toetame eksporte, seega meil krediiti on. seega me võime avada uue peatüki ühise, ühtekuuluvuspoliitikas, et aidata kõige vaesemaid, kuid me saame seda teha ainult siis, kui me vähendame äh, sotsiaalfonde suur tänu, Patrick, järgmisena kaks minutit, härra Michel Tampa. härra president, härra nõukogu eesistuja, härra volinik, üle kolme aasta äh, arutame me juba selle plaani üle ja see jääb alati nõukogusse takerduma. selline olukord ei ole vastuvõetav, see on veelgi vähem vastuvõetav kui selle, siin kontinendil toimub praegu enneolematu kriis, mis vaevab meie kodanikke. Euroopa peab looma sümboleid ja samas ta nõrgestab teisi. me nõrgestame eilseid sümboleid, eriti olukorras, kus meie rahvast lükatakse üha rohkem natsionalismi suunas, me peame igaüks uuesti leidma refleksi toimida Euroopa põhimõtte järgi. meie rahvas vajab, väärib paremat me vä-, väärime parema Euroopa ülesehitamist, mis ei piirduks ainult majanduskokkulepetega meil on vaja väärtusi, mida tuleb üha rohkem toetada, väärtusi, mis seavad inimese keskkohale meil on oluline välja tulla steriilsest juriidilisest arutelust, et võtta vastutusrikkaid äh, poliitilisi otsuseid. Euroopa Sotsiaalfond ja öö, äh, Euroopa põllumajanduspoliitikas, küsimus ei ole enam selles, Euroopa Kohtu otsus loob kiireloomulise olukorra ja tõeliseks küsimuseks on see, milline on meie ühtne nägemus Euroopast ja tema tulevikust. minu veendumus on see, et meie öö, tulevik ei ole renatsionaliseerimine ja me ei saa ka toiduabiprogrammi puhul seda teha. me saame ainult koos üle saada nendest väljakutsetest, mis meie ees täna on ja me saame ainult ühiselt ja solidaarselt äh, tagada oma kontinendile jõukuse. härra volinik, te pakkusite välja väga julgeid meetmeid. kõnelejad äh, katkestatakse, palutakse rääkida aeglasemalt ja juhitakse tähelepanu sellele, et kõneaeg on läbi. ja nüüd saab sõna härra Mark Taramella üheks minutiks. härra president, härra nõukogu eesistuja, härra volinik, küsimus ei ole arutelus, vaid monoloogis, sest me oleme kõik ühel arvamusel, kuid tuleb üle korrata, et Euroopa ei ole vastutav, vaid kuus valitsust, keda juba mainiti, Saksamaa, Ühendkuningriik, Holland, Tšehhi, Taani ja Rootsi, kes on vastutavad, need ei ole kõige vaesemad riigid, kuid kõige egoistlikumad riigid Euroopa Liidus me peame neile riikidele selgeks tegema, et nad peavad oma vastutuse võtma, nad peavad olema vastutavad ja toiduabiprogramm peab jätkuma, eriti kriisiolukorras, kus kaheksateist kõige vaesemat isikut vajavad toiduabi. me peame leidma lahenduse ka pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat, kuid eriti kahe tuhande kaheteistkümnendaks, kolmeteistkümnendaks aastaks me peame võtma raha põllumajanduse ümbrikust ja panema seda ühtekuuluvuspoliitika ümbrikusse, kuid me ei saa ära võtta raha sellest äh, väga olulisest äh, sotsiaalse poliitika ümbrikust. suur tänu, Mark ja palun proua Kris Pekka. jah, kui ma vaatan siin ringi, härra volinik, äh, härra eesistuja ja kõik mu kolleegid, kes siin on, ükskõik kus nad ka ei istuks, siis tundub, et kõik oleme ühel arvamusel, et praegune olukord on täiesti skandaalne. see otsus on täiesti skandaalne ja vastutustundetu see, mille, see otsus, mille võtsid vastu kaks riigi eh, ja see on äh, poliitiline signaal, mis äh, võib ohtu seada kogu meie ehitise. nagu Mark just ütles, meie kolleegid, kes on kõik äh, ühel nõul, meie kolleegid Saksamaalt, Ühendkuningriigist, Hollandist, Tšehhist, Taanist ja Rootsist on palunud oma valitsusel lõpetada see olukord, mis võib osutuda Euroopa Liidule saatuslikuks. raport suur tänu, äh, kolleeg, ja nüüd äh, saab sõna kaheks minutiks sõnaks äh, proua Herranskats ja señor barroso ha sacado este tema a colación en el estado de suur tänu komisjoni president härra Barroso viitas sellele oma komisjoni kõnes Euroopa Liidu olukorra kohta ja see näitab, kui oluliseks peab ka komisjon solidaarsust. meil on praegu rohkem töötuid inimesi kui varem äh, ja äh, üha rohkem inimesi peavad elama allpool vaesuspiiru, äh, samal ajal paistab, et rikkamate riikide liidritel puudub igasugune solidaarsust. Äh, see programm oleks ainult üks protsent äh, ühe ühise põllumajanduspoliitika eelarvest ja samas annab see toitu kaheksateistkümnele miljonile inimesele. komisjonil on õigus, kui nad ütles, kui komisjoni esindaja ütles, et neile tuleb, nende peale tuleb näidata näpuga ja ma kutsun Poola eesistujat üles jätkama pingutusi selle nimel, et tasuta toiduabiprogramm saaks jätkuda ka tulevikus, see väärib seda ja inimesed väärivad seda programmi samme. ja äh, see äh, on ka vastuseks äh, Euroopa kodanike palvetele eesistuja peaks võtma va-, kuulda parlamendi arvamust, võtma selle programmi vastu, kinnitama selle programmi ja me loodame ja usume, et ministrid võtavad järgmisel tippkohtumisel selle küsimus, seda küsimust tõsiselt ja suudavad lahendada poliitilisi ummikseisu. suur tänu, proua Herans ja proua Herrans, teie kõne jooksul paistab, et äh, tõlkijad ei suuda üldse lausete vahel hingata teie sõnavõtu käigus ja äh, nüüd on meil uus süsteem ja mina ei juhi tavaliselt teile seda tähelepanu, kui tõlgid vajutavad nupule, siis peaksite nägema väikest tulukest enda ees, mis juhib teie tähelepanu sellele, et äh, te peaksite rääkima aeglasemalt, vastasel korral tõlkid ei jõua järele. ma juhin teie tähelepanu sellele, sellepärast et äh, kui teie mikrofoni kõrval hakkab tuli põlema, siis äh, ei suuda tõlgid äh, lihtsalt äh, mitte mingil moel sammu pidada. ja seda, see leidis aset teie kõne käigus, aga võib-olla te ei pannud seda tähele, palun, proua Herans. jah, mul on väga kahju, aga ma ei saanud veel aru, kuidas see toimib. me oleme sellest rääkinud juba kakskümmend viis korda iga kord, kui mina siin kojas äh, istungit juhatan, mainin seda. kui äh, mulle äh, tõlgid annavad märku, et tempo on liiga kiire, siis see on nende tõesti viimane SOS ja sellisel juhul see SOS läheb edasi kõnelejale, et kõneleja saaks seda arvesse võtta ja teie saaksite aeglasemalt rääkida, te peaksite oma väikese ekraanikese peal nägema valgussignaali pangu oma mikrofon sisse, proua Herrans. Äh, äh, kas te näete midagi mikrofoni juures nüüd äh, midagi juhtumas, midagi toimumas? Bueno, a los responsables que cuando uno võin kõigile neile öelda, kes on selle süsteemi loonud, et kui sa parasjagu räägid, siis ei ole võimalik näha, mis täpselt selle ekraani taga toimub, väga raske on mul näha, et, et tõesti see väike tuluke siin vilgub. jah, me mõtlesime, et võib-olla äh, Äh, võiksime mingi väikese äh, voolu äh, süsti teile saata, aga, aga siis oli ka neid, kes arvasid, et see ei ole kõige parem lahendus, siis väike kelluke oleks üks võimalus või väikene haamrilöök pisut vastu kolpa, aga võib-olla ka see ei ole kõige parem lähenemine. suur tänu, proua Herants ja kasutaksin võimalust ja annaksin sõna proua Garcia. suur tänu, härra president, lugupeetud volinik, kohtuotsus on selge programm äh, peab jääma alles äh, ja ka seda uue finantsperspektiivi ajal kahe tuhande neljateistkümnendast aastast, äh, sellepärast et meie eesmärgiks on ju vähendada vaesust, aga me peame meie alussätteid muutma, olemasolevat määrust muutma selleks, et programm saaks jätkuda ja seda saaks paremini finantseerida ja kavandada see äh, toiduabiprogramm aitab kaheksateistkümnendat miljonit inimest, kes äh, seisavad silmitsi sotsiaalse tõrjutuse ohuga ja Euroopa Parlament äh, on rääkinud, Euroopa Parlamendis on räägitud täna palju solidaarsusest, mis on üks Euroopa Liidu põhiväärtusi ja sinna hulka kuulub ka meie põhiõigus toidule. ärgem laskem äh, mõningatel pimedusega löödud liikmesriikidel sellist põhimõttelist äh, tööriista hävitada. Äh, meie südametunnistus maksab ka midagi, mitte ainult meie rahakott. ja nüüd proua Colin Lepage. suur tänu, kallid kolleegid. Euroopa ei ole ainult rahaliit või majandusliit, meie kaaskodanikud ootavad meist muud, eriti praeguses kriisiolukorras. keegi ei mõista, et juriidilisel põhjusel kaheksateist miljonit inimest, kellel on vaja toiduabi, jäävad sellest ilma. selle tagajärjel tunneme ainult rõõmu voliniku sõnavõtu üle ning palume kõigilt kolleegidelt oma valitse, vali, valitsustele peale käia, et nad võtaksid väärika seisukoha. ainuke seisukoht, mida nad saavad praegu võtta, see on toiduabiprogrammiga jätkata. seda programmi me peame selle programmi tagama öö, oma kodanikele, küsimus on väärikuses ja solidaarsuses. Eh, suur tänu, härra Lepage, palun nüüd kaheks minutiks härra Niculescu. mulțumesc, domnule președinte, în primul rând permite. suur tänu, härra president. kõigepealt lubage mul tervitada seda, et härra Barroso ka oma kõnes seda tähtsat küsimust täna mainis. mul oli väga hea meel, et ta seda tegi. see programm on kaheksateistkümnele miljonile eurooplasele, see tähendab, et üks kolmekümnest eurooplasest saab toiduabi. Euroopa Liit võitleb kriisiga, vaesus levib võitlus sotsiaalse tõrjutuse vastu on üks Euroopa sotsiaalpoliitika tähtsamaid vahendeid ja toiduainete puudus äh, on üks õudsemaid sotsiaalse tõrjutuse vorme. härra Barroso ütles täna hommikul parlamendi ees, et äh, poliitilised institutsioonid peavad tegema ära kõik, mis võimalik. ma olen veendunud, et lahendused on olemas selleks, et äh, sellest kriisist välja tulla. mis puudutab kulutusi, iga kodanik viskab sada kaheksakümmend tuhat tonni toitu igal aastal ära, nii et äh, tegelikult on olemas toit kõikidele ja see on praegu täieliselt, täiesti eetiliselt vastuvõetamatu olukord, me peame seda, neid programme jätkama. suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Roodust, palun ja suur tänu, daamid ja härrad kohe alguses tahan öelda, et minu sotsiaaldemokraadi jaoks on väga tähtis abivajajaid aidata, kuid sealjuures on minu jaoks kõige tähtsam töökohtade loomine, selleks et inimesed saaksid võimaluse ise ennast aidata. minu arvates toiduprogramm abivajajatele oma praeguses vormis ei ole õige tee selleks, et aidata inimestel iseennast aidata minu jaoks on tegemist siin almuse jagamisega, see ei ole inimväärikusega kooskõlas, on täiesti selge, et toidu tasuta jagamine ei saa olla põllumajanduspoliitika osa, vaid see kuulub sotsiaalpoliitika alla. ja praegune õiguslik äh, alus ütleb, et sotsiaalpoliitika on liikmesriikide pädevuses. Saksamaal on meil selline süsteem, kus vabakutselised korjavad kokku toiduained, mille viskavad minema äh, suured poeketid ja põhi, juba tõsiasi, et kaheksakümmend üheksa miljonit tonni toiduained visatakse igal aastal ära, näitab, et tegelikult on toitu piisavalt. loogem korralik taristu selleks, et inimesed ei sõltuks almustest ja niimoodi on võimalik ka kõiki aidata ja tagada neile ka korralik töökoht. suur tänu, järgmisena härra Papastamkos, palun. suur tänu see peaks olema täiesti iseenesestmõistetav, see, et abivajajatele jagatakse toiduaineid, eriti just praegu raskes kriisiolukorras on see hädavajalik. ei ole vastuvõetav see, et kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal toiduabile ette nähtud raha nii palju vähendatakse. meil on vaja uut õiguslikku raamistikku selleks, et äh, leida vahendeid ka praeguse finantsraamistiku raames ja ka selleks, et jätkata kahe tuhande neljateistkümnendast aastast sellesama programmiga. meil on vaja tagada põllumajanduslike toodetega varustus äh, kõikidel turgudel ja meil peaksid olema ka sekkumisvahendid. samal ajal peaksime hoolitsema ka selle eest, et liikmesriikidel endal oleks mänguruumi tagamaks ja jagamaks äh, rohkem äh, toitu, kui see on olemas. komisjon on teinud nüüd ettepaneku programmi rahastamiseks ja on väga raske teatud liikmesriikidel selle selle programmiga liituda, kui ette nähtud ka kaasfinantseerimine. ma leian, et tegemist ei ole mitte ainult sotsiaalse küsimusega, vaid tegelikult on ka põllumajanduse stabiliseerimisega ja talunikele sissetuleku tagamisega tegemist. tegemist on sümboolse programmiga, see on solidaarsuse näitamine abivajajate suhtes. suur tänu, järgmisele proua Peeres, palun. härra nõukogu eesistuja, küsimus ei ole subsidiaarsuses, sellepärast et sotsiaalabi ja vaesusevastane võitlus on kõigi ülesanne Euroopa Liidus. küsimus ei ole subsidiaarsuses, sellepärast et tegemist on suure teemaga see peab lubama äh, suures vaesuses elavatel inimestel mitte öö, äh, öö, äh, ennast ära toita härra äh, Barroso ütles täna hommikul, et on aeg, et finantssektor maksab kriisi eest. me ütleme, et on aeg, et Euroopa Liidu eelarve aitab neid inimesi, kes äh, hoiavad käigus toidupanku ja aitavad äh, vaesuses elavaid inimesi ja lubavad neil mõndagi väärikusest säilitada kuid me ei saa organiseerida seda olukorda, kui seda programmi, programmi tuleb rahastada sotsiaalabi nime all sotsiaalfondist. härra nõukogu eesistuja teie võimuses on kiiresti juba esmaspäeval praegune olukord lahendada ja me arvame, et see on teie kohustus. aitäh, proua Nedeltševa, palun. suur tänu, härra president, kallid kolleegid, keegi meist öö, ei öö, jää tundetuks selle eest, et kaheksateist miljonit inimest elavad vaesus ja kolmteist miljonit sõltub sellest programmist ja olukord muutub veelgi halvemaks, me peame tegema niimoodi, et leitaks programmi rahastamiseks raha, sellepärast et selle abi vähendamine on pikaajalises perspektiivis väga ohtlik see abi tuleb jagada neile, kes seda kõige rohkem vajavad, et vältida äh, sõltuvust sellest programmist, me peame andma nendele inimestele võimaluse areneda, seda ei tohi segi ajada sõltuvusega. struktuurifondid ja nende roll on väga oluline, kuid toidu kuid tasakaalustatud toitumine lapsepõlvest peale on ülioluline. me peame aitama inimesi, et puudujääk ei viiks neid sõltuvusse ja et see omakorda ei viiks revolutsioonini. üldises plaanis on Euroopa ja FAO saatnud olulise sõnumi Euroopas ja Euroopast väljaspool. võitlus nälja vastu on võitlus toiduabipoliitika eest, mis väldiks samas sõltuvust. suur tänu ja proua Dantsila. suur tänu, härra president, härra volinik, härra minister. Euroopa toiduabiprogramm aitab meie igapäevase poliitika kõrval lahendada sotsiaalküsimusi. see programm on väga tähtis meede, aitamaks inimesi, kes elavad allpool vaesuspiiri, eriti just praegu majandus- ja finantskriisi ajal. minu arvates ei ole on tähtis see, et abivajajaid äh, toetatakse edaspidi sama palju kui siiamaani, me teame, et see on ka osa ühisest põllumajanduspoliitikast ja mõeldes solidaarsuse peale peaksid kuus blokeerivat riiki lõpuks aru saama, milline on olukord ja nad peaksid lõpuks hakkama aitama vaeseid kodanikke Euroopas. suur tänu, järgmisel proua Murashantje, palun. meil on kohustus vastata kõige vaesemate hädadele ja me oleme eriti pühendunud sellele programmile, selle jätkumuse, jätkumisele, mis väljendab Euroopa solidaarsust. kolm sõnumit, kõigepealt eesistujale. tahaksin öelda, et nõukogu jälgitakse väga hoolikalt, et ta peab näitama, et ta on Euroopa alusväärtuste vääriline, et üle äh, saada sellest blokeeritusest Äh, härra volinik, äh, oluline on jälgida teie ettepanekuid mis puudutab Euroopa Sotsiaalfondi, kuid Euroopa Sotsiaalfond on esimene sotsiaalse integratsiooni instrument, seega ma palun, et see säilitataks täielikult ja et selle vahendeid suurendatakse veegi toiduabi jagamiseks, mida vajavad kõige vaesemad ja me oleme siin väga tähelepanelikud. kolmas sõnum on parlamendisaadikutele, parlamendisaadikud on kõik mobiliseerunud, kuid ma tahan pöörduda nende poole, kes esindavad blokeerivaid riike. ma tahan, et juba täna viiksid nad oma valitsustele sõnumi, et nad peavad lõpetama selle haletsusväärsest seisukohast sinni kinnipidamise, mis määrib Euroopa väärikust. suur tänu, suur aplaus ja nüüd oleme jõudnud oma vaba mikrofoni vooru juurde ja paraku on siin liiga palju sõnasoovijad, kõigile ma ei saa paraku sõna anda, kuid annan endast parima, et teie soovidele vastu tulla ja kõigepealt härra Dias de Mera. suur tänu, härra juhataja räägime siin solidaarsusest ja Põllumajandusnõukogus on blokeeriv vähemus muudatusettepanekutele vastu Äh, kui me räägime tasuta toiduabiprogrammist äh, abivajajatele. me oleme kuulnud, millised on nende riikide argumendid äh, härra Savitskilt. kuuskümmend protsenti fondidest on vaja selleks, et inimesi aidata, kes elavad allpool vaesuspiiri ja neid on üle neljakümne miljoni. Need rahalised vahendid tulevad liikmesriikidelt äh, ja Euroopa Liit andis nelikümmend protsenti äh, ja nüüd kaob toiduabi ära ja ma tänan Poola eesistujat ja komisjoni oma kindlameelsuse eest äh, ja soovi eest seda programmi äh, Äh, alal hoida ja mõistan hukka tasuta toiduabiprogrammi blokeerivad riigid. pöördun nende riikide poolde küsimusega, et äh, kas, kus on teie kaastunne ja ligimese armastus äh, ja nõukogu eesistuja jätkabki oma tööd, sellepärast et ükski kohus ei saa kaastunde ja jumala seaduse vastu. kallid kolleegid, palun pidage kinni ühest minutist kõneajast, vastasel korral ei saa teie kolleegid sõna proua, proua Kaldenbach järgmisena. suur tänu, härra president, härra volinik, härra minister, täna hommikul rääkisime me olukorrast Euroopa Liidus, ikka ja jälle räägiti, et meil on, meil on vaja usaldust ja solidaarsust. kui küünilisena paistame me Euroopale, kui me nüüd äh, näitame, et meil ei ole võimalust õiguslike küsimuste pärast teid aidata, nälgige edasi. keegi ei usu enam seda, mida me täna hommikul ütlesime. küsimus on selles, kas inimesed tõesti usuvad seda, mida me ütleme, kui me tahame Euroopa Liidule elu sisse puhuda, siis ei ole meil enam aega kaotada. võib-olla tõesti tulevikus on meil teisi juriidilisi lahendusi, kuid praegusel hetkel on meil vaja toiduabi anda, me peame inimesed ära toitma, suur tänu! suur tänu! ja nüüd härra Bovee. härra president, härra volinik ma ei hakka kordama üle seda, mis siin juba öeldud sai, kuid ma arvan, et tõesti on meil täna probleem ja see on usaldusväärsuse probleem Euroopas. meil on kohtuprotsess, ühelt poolt öeldakse, et on Euroopa poliitika ja teiselt poolt on riikide poliitika, kuid kui äh, Rooma lepe ütleb, et me peame tagama toidu kõikidele Euroopa kodun-, kodanikele, siis äh, on tegemist juba Euroopa poliitikaga ja see ei ole riiklik poliitika. täna näitab meile see olukord, et teatud riigid on egoistlikud ja et meil ei ole liiga palju Euroopat, vaid meil ei ole piisavalt Euroopa tahet valitsuste tasandil. ma tahaksin siin heaks kiita härra voliniku sõnavõtu, kellel on olnud julgus kinnitada, et see poliitika on hädavajalik Euroopa kõige vaesematele inimestele. kui me ei suuda nõukogu otsuseid kahtluse alla seada, siis see Euroopa eh, kodanikud eh, kukutavad Euroopa. proua McInnes härra president, ma arvan, et meie koja sõnum on selge. me tahame, et toiduabiprogramm jätkuks, sellepärast et sellel on see, selle humanitaarne külg ja kuulasin siin seda pikka arutelu ja mõtisklesin omaette, et kas need, kes Toidupangast toitu saavad, kas neile valmistab muret see õiguslik alus, millest lähtuvalt neile toitu jagatakse, kas nemad tunnevad muret selliste üksikasjade pärast, mis meile muret valmistavad siin parlamendis, siin parlamendis, siin hoones on piisavalt palju ajusid koos, et leida sobiv lahendus. ma ei taha hukka mõista neid liikmesriike, kes on praegu blokeerivaks vähemuseks. minu meelest see pole õige lähenemine, ma tahaks neid veenda selle programmi väärtuses ja selle programmi tähtsuses Euroopa Liidu solidaarsusele. ma tahaksin kiireloomulist lahendust järgmise kahe aasta probleemile, aga nii nagu ütles Liam Nicholson, arvan ma, et me peaksime ka täpsemalt analüüsima seda, mida me teeme pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat. mõnikord me peame asju muutma muutma, aga praegu seisame erakorralise probleemiga ja vahetu probleemiga see silmitsi äh, ja ka Iirimaal näiteks üle miljoni äh, läheb äh, kaduma toiduabi kaudu, kui me ei leia kiiret lahendust ja nüüd suur tänu, härra Aleksandr Serkas. suur tänu, juhataja ma liitun kõigi nende kolleegidega, kes siin on juba sõna võtnud ja selgelt meie tahet väljendanud. meie tahame teid te,, teie töös aidata, me tahame seda Euroopa häbipleki aidata välja pesta, sellepärast et selle blokeerima vähemuse lähenemine on täiesti mõistetamatu ja on riike, kes äh, tahavad takistada Euroopal solidaarsust jagamast ja vaesust välja juurimast. Äh, äh, aga siin on tegemist võitlusega nälja vastu, kaheksateist miljonit vaest inimest vajavad süüa. mitte ühtegi eelarvelist või juriidilist argumenti ei ole, mis, mis suudaks sellele argumendile vastu rääkida, niisiis äh, komisjon, nõukogu, jätkake tööd, andke Euroopa rahvale ja ajakirjandusele teada, et meie ei taha, et selline häbiväärne käitumine äh, äh, ka jätkuks tulevikus, me tahame rohkem solidaarsust, me tahame jagada nendega, kes, kellel on vähem ja juurigem lõplikult välja selline lähenemine ja Euroopas ei tohi enam olla näljaseid. härra Maarja Maaro, palun. härra president. mina tahaksin siin ühe, ühte valesti, ühte arusaamatust parandada. siin tegelikult ei ole küsimus ainult liikmesriikides ja liikmesriikide suut-, suutlikkuses. kui liikmesriik ei suuda äh, aidata, siis äh, peaks aitama kõrgem tasand, see on lähimuspõhimõte. ja seetõttu komisjonil peaks olema võimalik sekkuda. Poola eesistuja on sellest aru saanud, Euroopa Komisjon on sellest aru saanud ning äh, sellistes tingimustes ma arvan, et me peame lihtsalt mobiliseerima oma pingutused äh, selleks, et kaheksateistkümne miljoni inimesi vajadusi rahuldada ja võib-olla mõningate riikide valitsused lihtsalt ei suuda seda abi pakkuda samal ajal äh, me oleme rääkinud sellest, et me tahame seda abi ühest eelarverubriigist teise viia, sotsiaalrubriiki. jah, väga tore, aga sellisel juhul äh, kaotaks selle kaudu põllumajandussektor, mis on väga suutlikult seda konkreetset programmi suutnud hallata ja äh, sotsiaalküsimuse puhul on, sotsiaal vahendite puhul on küsimus alati sellest, kelle pädevusse kuulub liikmesriigi või Euroopa Liidu. proua Gretu järgmisena, palun. proua Gretu, suur tänu, härra president, härra volinik, härra minister. ma tahaksin ühineda nendega, kes rääkisid kuue liikmesriigi egoismist, sellest kuuest blokeerivast riigist eelmisel aastal oli meil vaesusevastase võitluse aasta. kahjuks oli tegemist ainult sümboolse aastaga, sellepärast et nüüd, kui tuleb näidata tegusid, on meil ikka veel Euroopas valitsusi, kes ei ole võimelised solidaarsed olema. ja kõigil on võimalik seda näha. see programm on üks väheseid võimalusi, mille kaudu Euroopa Liit otseselt saab oma kodanikke aidata on miljoneid inimesi, kes elavad vaesused Euro-, vaesuses Euroopas ja ma arvan, et selle programmi lõpetamine oleks väga õudne. põllumajanduse eelarvest selle programmi rahastamine oleks üheks võimaluseks ja ma loodan, et lahendus leitakse vastele võimalikult kiiresti. suur tänu ja viimane kõneleja on proua Devoo selles voorus kuus liikmesriiki hoiavad oma kätes kaheksateistkümne miljoni eurooplase saatust, kuus liikmesriiki, kes teevad ainult juriidilisi otsuseid. juriidika on üks, kuid humanism on teine asi. kuidas mitte näidata üles oma raevu nende suhtes, kes jäävad kurdiks vabatahtlike organisatsioonide appikutsetele me esindame siin kõiki Euroopa kodanikke, kas me tahame siis Euroopat, kus riiklik egoism seab paika meie poliitika, viidates eelarve raskustele? ei, me peame selle programmi alles jätma ning rajama selle tugevamale õiguslikule alusele. me ei tohi inimesi hooletusse jätta, eriti kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. Merci beaucoup suur tänu, annan nüüd sõna härra volinikule, et ta selle arutelu kokku võtaks. suur tänu, härra president, tahaksin lisada mõned täpsustused ja selgitused äh, mõnele sõnavõtule siin. ma ei taha veenda neid, kes on juba veendunud selles, et programmiga tuleb jätkata, vaid äh, ma tahaksin, et sõnum jõuaks nendeni, kes seda kuulma peavad. mõned ütlesid siin, et tegemist on programmiga, mis on sotsiaalpoliitikaga seotud, on riiklik programm, miks ka mitte. ma juba ütlesin, et komisjon on teinud oma valiku kokku kahe tuhande neljateistkümnest kahe tuhande kahekümnendaks aastaks me säilitame eelarve äh, ühtekuuluvuspoliitika ja sotsiaalse kaasatuse poliitika raames. no järelikult see on võimalik. kas äh, tegemist on riikliku tasandiga, ma arvan, et see on poliitiline otsus ja enamus otsustab selleks perioodiks, kuid praegu on küsimus ka kahe tuhande kaheteistkümnendas ja kolmeteistkümnendas aastas. Nendeks aastateks on parlament ja nõukogu kokku leppinud, et eelarve võetakse vastu ja et tegemist on on põllumajanduspoliitikast tulevate vahenditega. ma tahaksin siin selgitada ja tugevdada veel kord ideed, et Ähm, äh, kohtuotsus ei sea kahtluse alla seda äh, sätet, vaid tahetakse lihtsalt, et me peaksime reeglitest kinni ja nüüd äh, tehakse ettepanek seda olukorda muuta, et me saaksime oma tööd jätkata, kuid Euroopa Kohus ei võta poliitilisi otsuseid, meil on teised institutsioonid selleks ja me tahame nüüd, et institutsioonid võtaksid poliitilise otsuse ning komisjon on vastava töö ära teinud, tehes õigusakti õigusakti ettepaneku ning võttes arvesse ka kohtuotsust, kuid kohtuotsus ei piira turgudelt ostmist, vaid ütleb lihtsalt, et praegune määrus ei luba seda teha. muutkem siis seda määrust, sest määrus on tehtud selleks, et seda muuta saaks eh,. Fait... seega asjaolu et äh, alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast sõltub see programm sotsiaalpoliitikast, ei takista meid praegu otsuseid vastu võtma Äh, ühisel juriidilisel alusel, me jätame põllumajanduspoliitika aluseks, sest kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks on meil üle saja miljoni euro varuks. nii et kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks ei saa see äh, programm sõltuda sotsiaalpoliitikast, sest meil on juba varud olemas ja seega komisjon teeb ettepaneku praegu säilitada see topeltalus nii põllumajanduspoliitika kui sotsiaalpoliitika ja viia see ettepanek kõik nõukogusse, mis leiab aset järgmise nädala alguses ja ma loodan, et Sotsiaalasjade Nõukogu või Põllumajandusnõukogu jõuab lõpuks otsusele. siin tehti ka märkusi kaasrahastamise suhtes, et liikmesriigid ei saa endale lubada kaasrahastamist, mille komisjon on välja pakkunud. ma juba olen seda juba öelnud mitu korda, et komisjon on vastu valmis äh, läbi vaatama seda ideed, kui see on see, mis otsuse vast-, vastuvõtmist blokeerib. ma loodan, et me suudame otsuse vastu võtta, sellepärast et mitte ainult komisjon, vaid ka Poola eesistuja on väga motiveeritud mis äh, puudutab äh, selle fondi tõhusust, härra Nikolson tõstatas siin selle küsimuse ja muidugi ka toiduainete raskamise, raiskamise osas muidugi me võime vaadata, kuidas äh, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal see programm toimib, kuid tõhususe osas, see on üks programm, kus me saame arvud välja tuua, nelisada nelikümmend tuhat tonni toiduabi, mis jagatakse kaheksateistkümnendale miljonile inimesele välja. nii et siin on selgelt äh, selle raha kasutajad näha. ja see raha, ma tahaksin veel kord rõhutada, need viissada miljonit eurot, mida me aastas kasutasime, seda kasutati äh, tihtipeale ka äh, toiduabi äh, kogumiseks, nii et seda ei visataks ära. Te teate, et supermarketid aitavad samuti toidupanku ja öö, äh, lisavad oma panuses nendesse reservidesse ja kõige vaesematele mõeldud programm, äh, seda öö, raha kasutatakse just nimelt selle programmi jaoks nii et äh, üldiselt liikmesriikides on selle programmi väärtus palju suurem kui viissada miljonit eurot. Need äh, olidki need täpsused, täpsustused, mida ma siin välja tuua tahtsin ja loodan ja ma olen täiesti kindel, et me jõuame äh, le-, kokkuleppele, et see programm saaks jätkuda, praegu ei ole veel liiga hilja ja mõne kuu pärast võib aga see juba liiga hilja olla. suur tänu teile teie toetuse eest, aitäh! suur tänu ja viimasena saab sõna härra Savitski, palun, nõukogu nimel. suur tänu, härra president. lugupeetud kõrge koda, härra volinik suur tänu selle arutelu eest, sest ma olen täiesti veendunud, et see arutelu aitab mul lõpuks see raske olukord lahendada, sest praegusel hetkel oleme me ummikseisus. meil on nõukogus äh, blokeerivad riigid ja pärast seda äh, kui see blokeeriv enamus tekkis, on Prantsuse eesistumisest alati kõik eesistujad selle küsimuse lahendamise kui kuuma kartuli järgmisele eesistujale edasi andnud. ütlen teile selgelt, et Poola ei soovi seda kuuma kartulit edasi anda. me teeme kõik endast oleneva selleks, et see probleem võimalikult kiiresti lahendada. tahaksin välja tuua ka selle, et mina poliit-, minul poliitikuna on häbi. mul on häbi sellepärast, et blokeerivad riigid on sellised riigid, kus piisavalt palju ja ammendavalt kasutati sekkumisvarusid ja neil ei peaks olema mitte mingeid probleeme sellega, et ülejäägid anda vaestele nüüd, kui meil ei ole võimalik sekkumisvarusid kasutada, hakatakse tegelema siin õiguslikke probleeme. komisjon on selgelt öelnud, et tegemist ei ole õigusliku probleemiga, tegemist ei ole rahastamisprobleemiga, tegemist on poliitilise tahte probleemiga. Teie täna võtsite vastu kuus õigusloomelist projekti selleks, et äh, majandust reguleerida. tegemist on äh, õigusloomeliste projektidega, millega päästetakse suuri pankasid kas nimetatud kuuel valitsusel ei ole häbi sellepärast, et ei ole vastu võetud otsust, kus tõesti piskuga on võimalik kaheksateist miljonit inimest Euroopas aidata? mul on väga hea meel, et me täna räägime avalikult sellest probleemist ja et me ei pista pead liiva alla paar nädalat tagasi nõukogus tõstatasin selle küsimuse selleks, et avalikkus saaks ülevaate selle kohta, kes teeb mida ja miks, kes blokeerib ja miks. ma olen veendunud, härra president, et pärast tänast arutelu blokeerivate riikide südametunnistus võib-olla jääb painama. suur tänu, härra Savitski, kallid kolleegid, arutelu tasuta toiduabi programmi üle on ammendunud ja me läheme järgmise päeva